Where is the first? Ah, yes. Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie. Istung on taas avatud. see peatati seitsmendal aprillil kaks tuhat kümme. palun asuge oma kohtadele täiskogu saalis. me alustasime just paar sekundit tagasi istungit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 seitsekümmend üks, kaks tuhat üheksa, proua Jarokalt, proua Gering-Ödenbergilt, mis puudutab võitlust rinnavähiga, sellele kirjutasid alla pool Euroopa Parlamendi liikmetest, seega vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm lisatakse see deklaratsioon ja vaadatakse läbi ning, ning lisatakse protokolli. proua Linn. suur tänu, tahaksin lihtsalt tänada kõiki, kes kirjutasid alla kirjalikule deklaratsioonile seitsekümmend üks üheksa, mis puudutas rinnavähki. nagu me teame, siis on see naistele vanusrühmas kolmkümmend viis kuni viiskümmend üheksa Euroopa Liidus üks